selle kohta, et me komisjoni delegeeritud määruse kohta kaheksandast oktoobrist kaks tuhat neliteist ei esita vastulauset. see puudutab äh, kriisilahendusnõu ja see kõik puudutab kriisilahendusnõukogu ja seega on meil hääletus selle üle neljapäeval ja taotlused osade eraldi kaupa hääletuste kohta tuleb esitada kolmapäeval kella neljaks ning muudatusettepanekud kolmapäeval kella kümneks. ja nüüd läheme tagasi selle tähtsa küsimuse juurde, mis puudutab naiste vastu suunatud vägivalda ja annan sõna järgmisena kolleeg Jimenez Pessarellile, palun. aitäh, proua president, sellest ajast saati, kui olen parlamendi liige, on olnud minu prioriteediks äh, ohvrite kaitse see prioriteet jääb püsima ka tulevikus. täna me räägime naistest kes on vägivalla ohvrid.